debatt lõppenud ja istung jätkub homme hommikul, kolmandal veebruaril algusega kell üheksa, siis jätkub ta kaksteist kolmekümneni ning seejärel algab uuesti kell viisteist null null ja lõpeb kakskümmend kolm null null ning neljand-, ning kolmandal veebruaril, mis on siis eh, homme, kolmapäeval me jätkame istungiga ja istungi päevakord on teile välja jagatud ning samuti kättesaadav EPI veebist Euroopa Parlamendi ametlikult koduleheküljelt.